ja massihaudu Tail, Taimaal. ja järgnevalt saab sõna autorite grupp, kes on selle resolutsiooni teksti eelnõu esitanud. esimesena saab sõna härra Corrao. suur tänu, juhataja. Rohingja moslemite grupp on kõige rohkem taga kiusatud äh, etnilistest rühmitustest äh, maailmas. ümbritsevad budistid äh, Myanmaris ja Tais tegelikult näevad samasuguseid Äh, samasugust olukorda, äh, kui praegu on äh, Vahemeres. pagulased on põgenenud Taisse, aga samas riigi lõunaosas džunglites neid kiusatakse taga ning eriti hull on olukord Tai ja Malaisia piiril. Need on põgenikud ja me tahaksime anda väga tugeva signaali nii Taile kui Myanmarile, ütlemaks, et äh, nende avalik poliitika ning suhtumine äh, sellesse äh, traagilisse olukorda peab muutuma. järgnevalt saab sõna proua Lohpiiler, palun. suur tänu. Tai lõunaosas on palju peidetud laagreid, kus pagulase hoitakse kinni, neid müütakse orjadeks, piinatakse, keelatakse või helistatakse nende pereliikmetele, et Äh, pearaha paluda. Äh, olukord on äh, väga hull, leiti ka kolmkümmend massihauda. sellest ajast, kui Tai valitsus kuulutas inimkaubitsejatele sõja, kontrollitakse põgenike liikumisvoogusid ning raske on põgenikke maale tuua. see tähendab seda, et väga paljud tulevad läbi, üle mere Malaisiasse kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli peaaegu kakskümmend viis tuhat neid inimesi, kes seda, kelles selles olukorras on. inimesed peavad loksuma ilma söögita, joogita, halbades viletsates paatides mere peal kuid ja nädalaid. samas ametivõimud ei luba hoolimata pagulaste raskest olukorrast neil üldse maale tulla Äh, Indoneesia kala, kalamehed on samas hakanud omal algatusel inimesi päästma mere pealt ning äh, me kutsume Malaisiat, Indoneesiat ja Taid üles äh, eelseisvas konverentsil leppima kokku poliitikas, mis aitab pagulaste elu päästa ning neile asüüli pakkuda. Tai valitsust kutsume me üles inimkaubitsejate vastu võitlema, nii et selline orjapidamine lõpeks Äh, aga ohvrikaitse peab igal juhul keskset rolli selles osas mängima. Rohingade olukord äh, Myanmaris on halb ja me kutsume Myanmari valitsust üles äh, nende poliitikat Rohingade suhtes üle vaatama ja muutma. Nad peavad saama riigi kodakondsuse ning valitsus peab aktiivselt tegutsema jäl-, jälitamise ning diskrimineerimise vastu, aitäh! suur tänu! järgnevalt saab sõna Tiita Harantsova. härra juhataja, ähm, migratsiooniprobleem Vahemerel ei tohi olla isoleeritud juhtum ja me ei tohi sellega niimoodi tegelema. Rohinga äh, pagulaste olukord tuletab meile seda fakti meelde. me peame kõikehõlmava Eh, lahenduse leidma selleks, et eh, migratsiooniprobleemiga tegeleda üleilmselt. Eh, mehed, naised ja lapsed põgenevad vägivalla eest Birmas ning vaesuse eest Bangladeshis, samas surevad nad põgenikelaagrites ning neid jäetakse hätta merel ma kutsun üles rohingade vähemuse kohesele abistamisele, meil on vaja Äh, ka ajutist kaitset erinevate riikide poolt ning pakkuma neile muud abi, see on äh, väga oluline nendele inimestele, kes on praegu äh, ohus ajutise kaitse pakkumine aga migratsiooniprobleemi üldiselt pikas perspektiivis ei lahenda. ei Malaka tänavatel ega ka Vahemere rannikul. me peame smugeldajate võrgustikule lõpu tegema, sellepärast et nad kurjalt kasutavad ära inimkannatusi ning meeleheidet selleks, et äh, migratsiooniprobleemiga lõplikult äh, tegeleda, peame me tegelema nende riikidega, kes äh, võtaksid vastutuse inimeste, oma kodanike heaolu eest. Birma peab oma lähenemist vähemuste suhtes muutma ning ka Rohingyast seaduslike kodanikena tunnustama. suur tänu teile. järgnevalt härra Tannok, palun härra juhataja, viimased nädalad äh, on toonud kaasa debati Euroopas äh, pagulaste väljakutsete üle Vahemeres ning äh, aida-, rääkides nendest inimestest, kes majanduskatastroofi ja ähm, tagakiusamise eest põgenevad Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikast. moslemite vähemus Birmas tegelikult äh, samamoodi äh, meenutab meile seda olukorda Kagu-Aasias. aga viimaste päevade jooksul oleme näinud nii Indoneesia kui Malaisia poolelt seda, et nad on valmis võtma seitse tuhat inimest vastu ajutisel alusel ning juba täna viimaste tundide jooksul Kambja president äh, on kuulutanud välja püsipagulase staatuse andmise Rohinga vähemusele inimestele. Äh, pikaajalises perspektiivis on vaja igal juhul äh, äh, leida lahendus nendele faktoritele, mis inimesi sunnivad sellist ohtlikku teekonda ette võtma Rohinga vähemuse probleem on väga hästi dokumenteeritud, me oleme seda ammu teada. mul on väga hea meel, et Birma äh, opositsioonipartei on välja andnud avalduse, mis kutsub üles lõpetama diskrimineerimise ning kodakondsuse keeldumise teemat. Äh, meil on vaja Euroopa Liidus rohkem survet avaldada äh, sellele piirkonnale, nendele riikidele. Euroopa Liidu investeeringuid ja abi ju seal väga oodatakse, aitäh! suur tänu ja järgnevalt saab sõna proua Veržia. üks minut, palun. suur tänu viimaste nädalate sündmused Taimaal on näidanud, milline on pagulaste olukord selles riigis ja kui rasketes olukordades nad peavad äh, toime tulema. see inimkaubitsemine on üha süvenenud Bangladeshi põgenike, eriti rohingade põgenemine läbi Birma on sattunud tagakiusamiste tõttu ohtu. olukord on enam kui kolm tuhat inim-, põgenikku seal piirkonnas viimastel nädalatel on väga suur näitaja. kohalikud ametivõimud ei ole vastutust võtnud ja nad on äh, kasutanud väga vähe vahendeid selleks, et toetada põgeniku olukorda. rohingasid kiusatakse taga nende riigis ja sama ja neil on vaja tagada head tingimused piirkondades, kus nad kaitset otsivad. suur tänu. järgmiseks sõna kolleeg Leeners, üks minut, palun suur tänu, me oleme šokeeritud nende massihaudade äh, leidmise osas äh, džunglis. Rohingad, keda mõrvati või kes lihtsalt jäeti surema haiguste ja nälgimise tagajärjel. resolutsioon kutsub üles Tai ametivõime läbi viima vahetu ja põhjaliku uurimise massihaudade osas. samal ajal on vaja leida mõistlik lahendus humanitaarkriisi lahendamiseks merel, kus tuhanded põgenikud on jäetud keerulistes olukordades merele. ma tervitan Indoneesia ja Malaisia valitsuste pühendumust nende eest hoolitseda, aga me peame üles kutsuma kõiki riike selles piirkonnas oma vastutust kandma ja vähemalt äh, Ehm, osalema mai lõpus toimuval tippkohtumisel. me peame lahendama ka selle kriisi põhjused, see on tagakiusamine ja diskrimineerimine rohingade suhtes Myanmaris. valitsus peab oma poliitikat muutma ja peab äh, tegema kõik, mis vajalikku selleks, et austada kõikide inimeste inimõigusi oma territooriumil, aitäh! suur tänu, järgmisena ja nüüd saab sõna Joosef Weidenholzer, üks minut, palun. aitäh, härra president. Rohingja vähemuse peatükk on meie kaasaegse ajaloo üks õudsemaid peatükke ja tegemist on tõesti ühe kõige rohkem tagakiusatud rahvarühmaga, sellepärast on nad ära teeninud kogu meie tähelepanu ja kõik meie püüdlused nende olukorra parandamiseks. kui see ei õnnestu, muutub olukord piirkonnas väga halvaks. tegemist on demokratiseerimise protsessi lakmustestiga Myanmaris ja nii nagu Euroopas Vahemere põgenikud on meie inimlikkuse peegelpildiks, siis sealsed põgenikud on sealse piirkonna peegelpildiks. Rohingja probleemi jaoks on vaja inimlikku lahendust ja kõige tähtsama pane-, panuse saab anda sealses piirkonnas koha peal meil on vaja leida seal lahendus ja Rohingja rahvastikurühm peab leidma tunnustamist. aga meil Euroopa Liidul on ka oma programmide raames võimalik olukorda mõjutada ja osa naaberriikidest, nagu näiteks Bangladesh, on üks meie suuremaid kaubanduspartnereid, nii et me võime ka selle kaudu survet avaldada. aitäh, härra Weidenholzer! ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Rahvapartei ja Tšaba Šokor, palun, üks minut. suur tänu nii nagu rändeolukord, äh, kriisi, kriis äh, Vahemerel näitab, äh, et tegemist ei ole mingi uue nähtusega ka Tai piirkonnas juba enne on äh, äh, päästetud mitmeid äh, Rohingja pagulasi merel. see inimeste massiline liikumine vaesuse, vägivalla ja tagakiusamise tõttu ei ole uus fenomen. see puudutab kõige haavatavamaid inimrühmi, kes on inimkaubitsejate ohvriteks. viimane paralleel on usaldusväärsuse kaotamine mitte ainult ASEAN-i riikide puhul, kes saavad Äh, üldiste tariifsete soodustuste äh, tõttu kasu, aga ka rahvusvaheliste inimõiguste äh, represseerimise tõttu välisteenistus peaks survestama Myanmari selleks, et rohingadele anda kodakondsus ja kõik piirkonna riigid peaksid tegema koostööd selleks, et võidelda inimkaubitsejate võrgustike vastu, aitäh! suur tänu! sotsiaaldemokraatide nimel äh, saab sõna härra Tarabella, palun, poolteist minutit. suur tänu, juhataja. Euroopas on enda rändekriis käsil, nagu me teame, Vahemere piirkonnas, me peame samas Äh, tähelepanu pöörama ka mujal toimuvale. nii nagu parlamentidevahelise äh, delegatsiooni juht äh, ütles, olukord on väga hull seoses rosingadega. tegemist on kõige enam tagakiusatud inimestega maailmas ja Myanmar ei anna neile kodakondsust tänu viletsusele ja tagakiusamisele Myanmaril on nad põgenenud Taimaale ja Malaisiasse inimkaubitsejad ei äh, kõhkle, et nende pealt kasu lõigata. uutes äh, piirkondades leiavad nad ennast aga põgenete laagrist, kus nende olukord on väga äh, keeruline. massihauad, mis on leitud, näitavad, kui hull see olukord on. me peame selleks, et seda rändevoogu pöörduda piirata, on vaja pakkuda neile paremat tulevikku oma kodumaal, neil on vaja tagada samad õigused nagu Birma kodanikele. Malaisia ja Indoneesia hiljutine otsus on tervitatav, eh, kus antakse abi seitsmele tuhandele põgenikule, kes hetkel on veel merel ja näidatakse üles solidaarsust selles eh, piirkonnas. suur tänu. ECR-i nimel saab sõna härra Bashir, palun, üks minut. alustuseks sooviksin tänada kolleege kõikidest fraktsioonidest nende abi eest, et nad on Rohinga äh, pagulaste teemale pööranud vajalikku tähelepanu. seadusandjatel on meie äh, ülesanne hukka mõista valitsusi, kes otseselt või kaudselt vastutavad praeguse olukorra eest viimased uudised näitavad, milline on Myanmari äh, inimõiguste halb olukord. Äh, tegusi on vaja teha Myanmari suhtes niikaua, kuni on vastu võetud seadusandlust, mis vähemustele selles riigis võimaldab keskajast kahekümne esimesse sajandisse tulla. Euroopal on omaenda probleemid lähedal on samas olemas ühine mõistmine, et meil on moraalne vastutus inimelude päästmise osas. Myanmari naabrid ei tohiks asjatult oodata, vaid peavad täitma oma kohustusi rahvusvahelise mereõiguse konventsiooni alusel ning päästma Rohinga põgenikud, suur tänu! suur tänu, ALDE fraktsiooni nimel saab sõna härra Tüpre, palun, üks minut suur tänu, juhataja. me näeme, milline on Rohinga ohvri, olukord äh, Myanmaris. Äh, vägi, tohutu vägivald äh, igal viisil Myanmari ametivõimud ei ole teinud midagi nende kaitsmiseks, vaid on pigem neid tagasi, taga kiusanud, võttes neilt kodakondsuse. Need, kes kõik seal teavad, peavad teadma, et Rohingya katsumuste suurim põhjendaja on Myanmar ja seega peame me neid korrale kutsuma, me peame nõudma ametivõimudelt, et tagataks vähemuste õigused. me peame nõudma, et Myanmari valitsus lõpetaks humanitaarorganisatsioonide blokeerimise põgenikelaagritesse Myanmari territooriumil. ja lõpetuseks, lugupeetud volinik, kui te mind kuulate, üks küsimus. suur tänu, härra volinik, et mind kuulate. kas ma tohin teile, härra volinik, esitada ühe küsimuse? kas ma tohin teile ühe küsimuse esitada seoses rohingadega? kaks tuhat kaksteist aastal otsustasime me Myanmari eh, osas teastada üldiste tariifsete soodustuste režiimi eh, selleks, et eh, soodustada nende kaupade liikumist. kui Myanmar jätkab süstemaatiliselt inimõiguste rikkumist, kas komisjonil on plaanis selle taastamise läbivaatamine, aitäh? kuu Behalf... aitäh ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel Jean Lambert, palun. aitäh, president mina olen käinud Rohingja vähemuse laagrites Bangladeshis, kus inimesed on virelenud juba vähemalt kakskümmend aastat see, mida me näeme Mirma, Myanmaris ja Birmas, tegelikult on olnud eh, etniline puhastamine. me näeme, et rohingjad, kes on seal mitmeid põlvkondi elanud, neid kasutab valitsus ära ainult siis, kui neile see sobib, nad võivad valida ainult siis, kui sobib ja siis, kui enam ei sobi, siis äh, võetakse rohingjadelt ära need valged valimiskaardid, millega neil oleks olnud võimalik valida rohingjadel on vaja riigi luba selleks, et abielluda, selleks, et saada lapsi. Neid ei kaitsta vägivalla eest ja nad on olnud tegelikult riigi äh, vägivalla ohvriteks. nii et pole üldse äh, imekspandav see, et nad on põgenenud. ja isegi siis, kui nad on põgenenud, äh, kasutatakse nende olukorda ära on täiesti selge, et nende probleemide juured on Myanmaris, Birmas. Nad ei ole isegi tagasi võtnud seda kahtesadat, kolmesadat inimest, keda nad on nagu tunnistanud Bangladeshi laagris äh, oma riigi kodanikeks. nii et tahan tõsta oma hääle ja oma fraktsiooni hääle selleks, et öelda, et me peame tegema rohkem selleks, et Birma valitsus hakkaks vastutust kandma ning võtaks tagasi oma kodanikud ja annaks kodanikud nendele inimestele, annaksid kodakondsuse nendele inimestele, keda nad on nii kaua taga kiusanud. aitäh! järgmisena Jirži Pospišil, palun, üks minut. aitäh, härra president. mina usun, et kõik on nõus et Euroopa Parlament peaks selgelt hukka mõistma vägivalla Rohingja kogukonna vastu. aga me ei peaks seda lihtsalt äh, sõnades ja formaalselt tegema. tahan öelda, et kui Obama ei muuda oma poliitikat, siis see peaks ka tegelikult mõjutama meie vastastikuseid suhteid, eriti ka selles osas, mis puudutab Birmat on väga raske aru saada sellest, et Rohingja vähemuselt võeti ära nende kodakondsus, tegemist on inimestega, kes on sajandeid seal elanud ja nüüd on nad äkitselt kodakondsuseta, me ei saa kaubandussuhteid üleval hoida sellise riigiga Indoneesia ja ka ülejäänud äh, naaberringid, kui nad ei pea kinni rahvusvahelisest õigusest, kui nad ei uuri neid kuritegusid, mis seal toimuvad äh,, siis see peaks mõjutama ka meie poliitikat. aitäh, järgmisena kolleeg Bettini, palun. härra president, resolutsioon äh, põgenike kohta mida sealsed riigid vastu ei võta, on tõesti väga tõsine. olukord äh, Tais on natukene mu-, paranenud küll. tegemist on põgenikega, kellel ei ole kodakondsust, keda kiusatakse taga, nad on nagu vaimud, neid ei saa enam inimesteks pidada. ja Euroopa peaks rohkem ära tegema selleks, et põgenike äh, draamasid lõpetada sama kehtib ka Vahemere kohta, ka Vahemere põgenike probleem tuleb lahendada. Indoneesia ja Malaisia peaksid vastu võtma need abitud põgenikud. Euroopa riigid reageerivad hoopis teistmoodi, kui me räägime põgenike kvootidest. ma loodan, et lõpuks ka inimlikkus tuleb esile aitäh, järgmisena Kristjan Talbreda, palun. suur tänu, juhataja, massihaudade leidmine äh, paljastas äh, Rohinga pagulaste koletu olukorra ning ähm, äh, Kagu-Aasias on põgenikekriis tuhanded inimesed on smugeldajate kätes juba nädalaid. põgenikekriis, mis meie ees on Vahemeres, Äh, üks äh, näitab meile, mille, kui raske on see olukord ja meil on vaja leida lahendus ka sellele teisele kriisile piirkondlikul tasandil ja järgmisel nädalal Bangkokis toimumisel, toimuval tippkohtumisel on vaja tagada solidaarsus ja me ei saa seda probleemi äh, eirata abi, mis läheb äh, äh, Indoneesiale, Malaisiale ja Taimaale humanitaarabi korras, on asjakohane, aga samas on vaja pikemas perspektiivis tagada rohingade õigused äh, Myanmaris. me soovisime selle debati toomist hommikule, sellepärast et meil oleks rohkem kodanikke, aga samas meil ei ole siin hommikupoole eh, kiireloomuliste küsimuste arenda-, arutamiseks rohkem eh, eh, saadikuid kui tavaliselt pärastlõunal. suur tänu. resolutsiooni tekstid järgnevalt läheme vaba mikrofoni juurde ja sõna saab esimene kolleeg. austatud juhataja, rohkem kui sada nelikümmend tuhat äh, Rohinga põgenikku on Bangladeshist äh, liikumas äh, Myanmari seda viletsatel laevadel viimaste aastate ja viimaste nädalate jooksul eriti oleme näinud, et pagulased on hukkunud, võttes ette ohtliku meretee seetõttu äh, on mul väga hea meel, et äh, Indoneesia ja Malaisia äh, valitsused pakuvad ajutist kaitset nendele inimestele. aga me peame selle probleemi alustega tegelema ja selle juurde kuulub ka see, et Myanmar muudab oma poliitikat ning kaitseb rohingalaste inimõigusi ning uute massihaudade tekkimist tuleb igal juhul vältida Ron Suulitsa saab sõna järgnevalt. suur tänu, härra juhataja, daamid ja härrad, me kõik teame, et rohingalased on ühed kõige tagakiusatumatest äh, gruppidest äh, maailmas, neid smugeldatakse läbi Tai ja teiste riikide äh, piirkonnas läbi inimkaubitsejate käte ning neid hoitakse kohutavates tingimustes Lõuna-Tai džunglites, laagrites, neid pekstakse surnuks, näljutatakse ja tüsetatakse taga. me peame lõpetama need kohutavad kuriteod, tegemist on väga tõsiste inimõiguste rikkumistega ja ma soovitan Myanmaril anda äh, sellele vähemusele kodakondsus ning äh, pakkuda neile võrdset ligipääsu teenustele äh, võrreldes teiste kodanikega. see ei ole ka aktsepteeritav, et põgenikud surutakse tagasi mereteele, see on rahvusvaheliste konventsioonide ja inimõiguste rikkumine, räme rikkumine ning järgmiste kõneluste läbi Malaisia, Tai ja Indoneesiaga me peaksime need teemad tõstatama suur tänu, kolleeg Marias, palun. massimõrvade avastamine Taimaal šokeeris kogu maailma. see piirkond on saanud äh, nende inimeste surmahälliks, inimesed on lihtsalt pandud kuhugi laagritesse, kus on täiesti vastuvõetamatu olukord. tegemist on moslemi vähemusega, mida Myanmar on taga kiusanud juba aastaid. Nende inimeste inimõigusi on juba aastakümneid rikutud. väga paljud on kaotanud oma elu usulistel põhjustel. tegemist on moslemitega. meie aga peaksime nüüd vaatama, mis on selle probleemi põhjused. me peaksime välja töötama meetmed, lahendamaks seda probleemi, me peaksime ka Taimaad äh, üles kutsuma äh, kindlaid reegleid välja töötama, sellepärast et me ei tohi lubada seda, et ka Aasiast tuleb meil uus Lampeduusa. Ivan Tšakovtšis saab sõna austatud kolleegid, härra juhataja, härra volinik. Euroopa peab äh, väga selgelt jätkama oma selget poliitikat Aasia suunal. Äh, sellel samal juhtumil, kui räägime täna siin tuhandete inimeste põgenemisest, tagakiusamise eest, kui me räägime siin massihaudadest, äh, kohutavatest kuritegevusest inimeste vastu ning lisaks räägime me siin põhimõtteliselt etnilisest puhastusest. ma olen täiesti veendunud, et Euroopal on head kavatsused ja me oleme kuulnud, et Indoneesia ja Malaisia nende heade kavatsustega on välja tulnud, aga sellegipoolest on selliseid eesmärke, mille me peame küsimärgi alla seadma, näiteks Myanmari ja Tai oma, me peame ütlema nendele riikidele, et me oleme teie poolt, oleme teie toetajad ja liitlased, Te peate tegema seda, mida me teilt ootame, sellepärast et äh, see on minimaalne, kui me räägime siin inimõiguse kaitsest. järgnevalt kolleeg Castaldo, palun. suur tänu, juhataja. Äh, see kogu lugu on minu arust täiesti uskumatu, rohingad, äh, kes on tegelikult kõige tugevamalt tagakiusatud vähemus maailmas, siin on seadusi võetud nende vastu ja nad, neile ei anta näiteks riigis äh, kodakondsust, äh, nad ei tohi maad ega kinnisvara omada, äh, neil ei tohi olla rohkem kui kaks last ja nii edasi. nii et tegemist on tegelikult täiesti massiivse inimõiguste rikkumisega ja seda tegelikult omaenda riigi kodanike grupi sees. me püüame siin naaberriike üles kutsuda et nad äh, aitaksid võistelda äh, smuugeldajate ja inimkaubitsejate vastu. see tegelikult ületab kõik äh, fantaasiat, me räägime siin peaaegu natsilaagrite sarnastest laagritest, kus neid inimesi hoitakse. ning selgeks on saanud ka see, et tohutu rassiviha äh, Äh, on äh, nende inimeste suhtes ja elementaarseid inimõigusi rikutakse. niisiis peaksime meie rääkima selgete sõnadega ja seda ka tegelikult vabakaubandusläbirääkimiste raames äh, selgelt välja ütlema. suur tänu ja järgnevalt komisjoni nimel saab sõna härra Stelnides, palun härra juhataja, head kolleegid, ei ole kahtlustki selles, et Rohinga äh, moslemite saatus on meie jaoks väga tõsine teema. Euroopa Liit äh, vaatab äh, murega pealt arenevat humanitaarkriisi, millesse on kaasatud tuhanded migrandid. Need on inimkaubitsejate ohvrid kes Adamani meres peavad paatidega ulpima. see olukord nõuab kiiret tegutsemist kõikide kaasatud riikide poolt. riigid peavad täitma oma rahvusvahelisi kohustusi ning pidama kinni rahvusvahelistest inimõiguste standarditest. esimene prioriteet peab olema inimelude säästmine ja päästmine ning inimeste riski vähendamine. seetõttu ma tervitan Indoneesia, Malaisia ja Taimaa välisministrite kohtumine, mis leidis aset kahekümnendal mail, kus tunnustati seda, kuivõrd oluline on see kriis, humanitaarne dimensioon eriti. Nad peaksid pakkuma vähemalt ajutist kaitset inimestele, kes endiselt merel on. me peame aru saama ka sellest, et regionaalne konverents leiab aset Tais kahekümne üheksandal mail ning äh, seal tegeletakse selle kriisiga. kriisiga tegelemine vajab regionaalset vastust, mis tähendab seda, et piiriülest ja rahvusülest äh, kuritegevust tuleb piirata, tuleb äh, võtta sihikule kuritegelikud jõugud ning vaja on tegeleda selle probleemi juurtega. Euroopa Liit kutsub üles ASEAN-i mängima olulist rolli nende teemadega tegelemisel. no muidugi üks algpõhjustest on Rohinga vähemuste äh, staatus äh, ja heaolu Myanmaris ning seda, et see riik on tegelikult äh, alaarenenud, kust peamiselt äh, Rohingab inimesed tulevad. olukord äh, tuleb, olukorraga tuleb tegeleda Myanmari valitsuse poolt ja seda koheselt. ainult inimõiguste olukorra paranemisel, sealhulgas Rohingade staatuse paranemine, aitab lõpetada nende vähemuste väljarännet, mis on juba äh, Eh, aastaid toimunud ning on hiljuti ka dramaatiliselt suurenenud. Euroopa Liit on olnud juhtmootoriks, me oleme üles kutsunud rohingade vähemusele leidmaks pikaajalist lahendust. Ragnas eh, riiges, riigis on olukord pidevalt halvenenud, meie äh, poliitilise dialoogi peamine teema on see olnud Myanmariga seoses, sealhulgas kõrgetasemelise äh, inimõiguste dialoogi eh, põhiteema Myanmariga. me esitame jätkuvalt resolutsioone inimõiguste olukorrast Myanmaris Euroopa Liidus ning ka ÜRO Inimõiguste Nõukogus eh, ja keskendume eriti eh, selle piirkonna vähemuste küsimusele. Euroopa Liit on inim-, on humanitaarabi peamine äh, andja äh, ning äh, tsiviilkaitse pakkuja Myanmaris, Rakhini riigis, sealhulgas ka Bangladeshis. me kutsume üles neid riike piirkonnas tegelema inimkaubanduse probleemiga massihauad on avastatud eh, Taima lõunaosas ning kuritegelikud eh, jõugud peavad pagulasi oma laagritesse, müüvad neid pearaha alusel, inimesi aga ei tohi me näha kaubana. Euroopa Liit on pidevalt kutsunud Taid üles võitlema inimkaubitsejate vastu sealhulgas ka orjapidamise vastu äh, kalapaatidel ning Euroopa Liit on valmis äh, koostööd tegema selle probleemiga seotud riikidega, et äh, sellele probleemile lahendust leida. suur tänu selle debati eest ning väga tugeva sõnalise resolutsiooni teksti eest. võtame teie märkusi arvesse arutan seda küsimust Moger-, äh, proua Mogheriniga õige pea. et meie tegevus oleks selles küsimuses palju tõhusam. loomulikult on vajalik ka aktiivsemalt tegutseda selles äh, vähemuse küsimuses, aitäh! suur tänu, austatud volinik! meil on seitse resolutsiooni eelnõud, lõpetame sellega debati ning EFFD äh, Rohelised, ALDE fraktsioon on esitanud siin äh, ECR fraktsioon samuti kuue oma resolutsiooni eelnõu ning sotsiaaldemokraadid EPL. sellega on debatt lõppenud ja hääletamine toimub pärast järgnevat debatti, nii et pärast kella kahtteist. nüüd lähme aga edasi ja volinikul on sõna järgmise debati alustamiseks, palun. istung on katkestatud mõneks minutiks witam państwa ponownie. kolejny punkt porządku obrad brzmi tervitan teid ja nüüd läheme